praeguseks hetkeks on äh, surma saanud juba peaaegu neli tuhat, haavatuid on kuus tuhat viissada. meil kõigil on need äh, katastroofipildid äh, silme ees, üle kogu riigi valitseb kaos, majad on kokku varisenud, teed on katki, paljud piirkonnad on isolatsioonis, haiglad on täiesti ülekoormatud puudub äh, elekter, toitu ja joogivett jääb järjest vähemaks. see oli kõige hullem maavärin Himaalajas viimase saja aasta jooksul. sajad tuhanded lapsed kannatavad ja nad sõltuvad humanitaarabist. ma arvan, et siin Euroopa Parlamendis peaksime tervitama neid äh, abimeetmeid, mis on tarvitusele võetud ja me kutsume üles kõiki rahvusvahelisi organisatsioone tegema kõik endast oleneva, et abi jõuaks ohvriteni. me oleme oma mõtetes äh, ohvritega ja väljendame solidaarsust äh, palju kann-, palju kannatanud Nepaali rahvaga. daamid ja härrad nädal aega tagasi leidis aset järjekordne dramaatiline laevakatastroof Vahemeres. arvatavasti uppus kaheksasada kuni tuhat inimest. inimesed, kes äh, asusid äh, teele, et põgeneda nälja, sõja ja vaesuse eest ning leida kaitset Euroopas. ma tean, et äh, kui ma palun teil täna jälle leinaseisakuks tõusta, siis teil tekib sama mõte kui minul, et miks ometi jälle? üha uuesti me mälestame ohvreid, aga poliitikas tegelikult ei muutu midagi selleks, et äh, vältida selliseid katastroofe. kolmapäeval meil tuleb täiskogul põhjalik arutelu antud teemal eelmisel äh, täiskogul ma viitasin sellele, et äh, ma olen isiklikult nagu ka teie šokeeritud äh, sellest olukorrast ja ma väga lootsin, et ma ei pea järgmisel täiskogul jälle leinaminutit pidama, aga kahjuks see nii ei läinud. ma olen saanud ka teilt palju kirju sel teemal, olukord on raske aga arvestades olukorra dramaatilisust ja arvestades seda, et äh, leinaminut on äh, eriprotseduur, siis äh, me ei tohiks siiski ähm, olles vihased poliitika puuduste peale, mitte loobuda leinaminuti pidamisest, nii et palun teil tõusta nüüd leinaminutiks vielen dank! liebe kolleginnen und kollegen! austatud kolleegid tahan äh, nüüd äh, tulla tagasi punkti juurde millele viimastel nädalatel ja päevadel on viidanud paljud kolleegid.